selleks, et kapitalivõimu piirata. aitäh, sellega üheminutiliste kõnede voor on läbi. me jätkame oma tööd homme hommikul kell üheksa päevakord on avaldatud, see on Euroopa Parlamendi veebileheküljel kõigile kättesaadav ja peatan täiskogu osaistungi. suur tänu teile!